kahe nädala pärast Brüsselis osaistungjärgul. järgmine täiskogu istung toimub homme algusega kell üheksa, kella üheksast hommikul kuni kolmeteistkümne, kolme, kolmteist null nullini ning pärast seda kell viisteist kuni üheksateist ja siis kakskümmend üks kuni keskprogramm on olemas internetis Euroopa Parlamendi leheküljel. tänane sessioon on lõppenud. head ööd ja tänan ka tõlke. Thank you. That's really well. <laughs> Have you managed by